nõukogu nimel minister Hennis Plaschettile. palun, teil on sõna. oczywiście możemy chwilę poczekać. ja loomulikult eh, anname teile paar hetke. pärast teid saab sõna volinik Haan ja siis äh, võtavad sõna poliitiliste fraktsioonide esindajad. ka mina kavatsen selles debatis sõna võtta ja ma loodan, et selleks ajaks leitakse mulle siin asendaja asepresidendina ja sellisel juhul mina hea meelega võtaksin sõna. nüüd siis äh, proua minister Hennis Plassert uh,. Äh, patience Uh, kõigepealt äh, tahaks äh, korrata üle äh, nõukogu ähm, positiivse seisukoha endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia liitumise perspektiivile aga meil on ka mm, muresid. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik seisis silmitsi kõige suurema poliitilise kriisiga mis tähendas tagasilangust seoses arvamuste vabadusega äh, ja äh, õõnestas ka usku, avalikkuse usku äh, institutsioonidesse. oluline on sellest kriisist üle saada ning tagada see, et otsustavalt võidetakse nende vajakajäämistega Brüsno kokkulepe, mille sõlmisid poliitilised liidrid, selles Ehm, ja komisjoni poolt äh, välja toodud äh, reformivajadused on äh, väga oluliseks aluseks tuleviku jaoks. Ehm, viiendal juunil toimuvad ehm, valimised, kuna aprillis ei olnud võimalik neid läbi viia ning kõigi poliitiliste osapoolte jaoks on nüüd oluline võtta vastutust, võtta meetmeid, eriti meetmeid, mis on seotud meediareformiga kaasav eh, poliitiline dialoog eh, riigis on otsustava tähtsusega selleks, et eh, edasi liikuda ning ilmselgelt valimiste läbiviimine, nii et kõik parteid saaksid vabalt osaleda, on esimene oluline samm selleks, et lõpetada praegune poliitiline kriis. me jälgime seda protsessi väga tähelepanelikult OECD äh, demokraatlike institutsioonide inimõiguste bürooga äh, ja tahaksin äh, rääkida ka, äh, kiita ka Euroopa Liidu osapoolte äh, tihedat koostööd, mis on väga oluline selleks, et aidata riigil väljuda poliitilisest kriisist ning ma tahaksin esile tuua volinik Haani otsustavat tegutsemist, suur tänu teile selle eest ja parlamendi kolme liikme, härra Vaigleri, härra Hauiti ja härra Kukani otsustavat tegutsemist, suur tänu teile väga oluline on teha edusamme äh, avaliku halduse, inim-, õigusriigi põhimõtete, meediavabaduse ja korruptsioonivastase võitluse alal. Need on äh, väga olulised äh, riigi teel Euroopa Liitu. Ähm, tahaksin rõhutada ka, kui oluline on viia läbi ähm, avalik uurimine seoses pealtkuulamise afääriga vaja on toetada äh, vastava komisjoni tööd ja ma tahaksin korrata üle ka äh, nõukogu üleskutsed, mis on, seonduvad äh, sellega, et Kumanovas toimunut on vaja korralikult uurida ja see uurimine peab olema läbipaistev. nüüd rände küsimustest. ma tahaksin tänada äh, Äh, endise Jugoslaavia ja Makedoonia Vabariigi jõupingutusi eelmisel aastal seoses äh, rändekriisiga. Äh, loodi erinevaid mehhanisme Lääne-Balkani marsruudil ähm, kaheksateistkümnendal veebruaril ülemkogu ütles väga selgelt välja, et ainult ühise tegutsemise kaudu õnnestub meil korralikult vastu astuda nendele probleemidele. meil ei ole mingit alternatiivi kõikehõlmavale euroopalikule lahendusele ja on väga oluline, et endise Jugoslaavia Makedoonia vabariik meie naaber ja kandidaatriigina me, äh, täidaks oma osa selles protsessis. Euroopa liit annab toetust ja on andnud toetust endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigile selleks, et tugevdada piirikontrolli, parandada piirihaldust ja varjupaigamenetluste halgust ja see ning lõpetuseks tahaksin rõhutada, et heanaaberlikud suhted äh, muuhulgas nime küsimuse üksmeelne lahendamine ÜRO egiidi all on äh, väga oluline stabiilsuse jaoks äh, piirkonnas. Äh, liitumisprotsess on väga olulises punktis. komisjon on toonud välja, et nad on valmis Mm, soovitama läbirääkimiste alustamist, aga see sõltub sellest, et juuni-juuli poliitilisi kokkuleppeid äh, tuleb ellu viia, vaja on teha edusamme oluliste reformi prioriteetide ellurakendamisel. Äh, nõukogu jälgib olukorda endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigis pärast valimisi ma kutsun liidreid üles võtma olulisi meetmeid ja äh, viima oma riigi tagasi Euro-Atlandi teele. aitäh, aitäh ja nüüd saab Euroopa Komisjoni nimel sõna volinik härra Haan, tere tulemast, teil on sõna, härra volinik. Uh, aitäh, härra juhataja, proua minister, austatud parlamendiliikmed, kõigepealt tahaksin tänada ministrit tema sõbralike sõnade eest, mis puudutavad meie tööd, aga tahaksin tänada tänada teda ka veel, tänada ka parlamendiliikmed härrasid Vaiglit, Kukanit ja Howitit nende väsimatu töö eest selle riigi küsimustes ja selle riigiga koos. Nad on võtmetegijad selleks, et koos meiega saav-, saavutati poliitiline kokkulepe eelmisel suvel ja ma arvan, et see oli äärmiselt oluline et me aitame endist Jugoslaavia Vabariiki Makedooniat selle poliitilise väljakutsega toime tulemise, et eh, poliitiline kokkulepe püsiks ikkagi elus ka järgnevatel kuudel. Eh, need parlamendiliikmed käisid seal ainult kaks nädalat tagasi pärast eh, Euroopa Liidu delegatsiooni kirja äh, ja Ameerika Ühendriikide peaministri kirja peaministrile, mis esitas meie ühist seisukohta, et tingimused äh, usaldusväärsete valimiste toime läbiviimiseks kahekümne neljandal aprillil ei olnud paigas. koos Euroopa Liidu delegatsiooniga saavutasid teie kolleegid kokkuleppe poliitiliste juhtidega, et lükata edasi varaste parlamendivalimiste kuupäev kahekümne neljandalt aprillilt viiendale juunile ja tahan rõhutada, kuivõrd oluline on see, et Euroopa Parlament Liit äh, on mänginud oma rolli selleks, et koos selle riigiga tegutseda, et aidata edasi poliitdemokraatilist, demokraatlikku protsessi ja avaldan oma soovi ja lootust, et äh, mul ehk õnnestub olla seal kohal koos vaatajatega ka valimispäeva ajal ja tahaksin ka kasutada seda võimalust äh, tänada parlamendi välisasjade komisjoni ja raportööri Ivo Vaiglit just eriti selle resolutsiooni eest, mis on täna teie ees vastuvõtmiseks minu arvates on see tasakaalustatud ja vastavuses meie aasta kaks tuhat viisteist raporti peamiste järeldustega ja nagu te kõik teate, siis äh, raporteerimisperiood oli riigi jaoks äärmiselt äh, väljakutseid pakkuv, olen aga täiesti veendunud, et meie raport on õiges tasakaalus. ühest küljest äh, oleme me tunnistanud, et riigil on üsna hea ettevalmistus, et arendada välja funktsioneerivat turumajandust, seal on ka üsna hea äh, vastavus akiiga, see tähendab seda, et õiged seadused ja strateegiad on enam-vähem paigas. küsimuseks, nagu kõikides nendes riikides, on äh, kohandamine ja rakendamine ja ka poliitiline tahe, äh, kui vaja, võtta vastu poliitiliselt raskeid otsuseid. teisest küljest äh, riigis äh, on olnud kõige hullem poliitiline kriis aastate jooksul, peamine opositsioonipartei boikoteeris parlamenti rohkem kui aasta. olukord halvenes veelgi, kui avaldati pealtkuulatud vestlused, mis äh, väitis, et äh, poliitiline sekkumine ja kõrgetasemeline korruptsioon on süsteemi seganud. selleks, et see poliitiline kriis ületada, võttisime vastu kahetise lähenemise, esiteks poliitiline kokkulepe, mille saavutasid neli poliitilist juhti eelmisel suvel, nagu me mainisime, see oli otsustav samm edasi. mõningaid kohustusi on juba täidetud kokkulepitud tähtaegadeks, peamine opositsioonipartei naases parlamenti ja eriprokurör määrati ametisse septembris, kahjuks aga mõned teised tähtajad Äh, nendest on märkimisväärselt üle mindud ja see, need on nõudnud äh, aktiivset sekkumist Euroopa Liidu poolt. paralleelselt äh, poliitilise kokkuleppega eelmise aasta juunis esitasime me terve rea kiireloomulisi reformi prioriteete selleks, et toime tulla oluliste õigusriigi küsimustega. jällegi poliitiline tahe on olnud võtmetähtsusega selleks, et nendele prioriteetidele keskenduda. meie raportis ütlesime me, et komisjon on valmis e pikendama oma soovitust avada liitumisläbirääkimised eh, selle riigiga, aga tingimuseks on see, et jätkuvalt rakendatakse juuni-juuli poliitilist kokkulepet ja sisuliselt rakendatakse ka neid kiireloomulisi reformi prioriteete. me jälgime seda olukorda pidevalt ja raporteerime sellest ka aja jooksul. nagu te õigesti ütlesite oma resolutsioonis, siis rahvustevaheline situatsioon on end, riigis endiselt äärmiselt õrn proaktiivseid meetmeid tuleks tarvitusele võtta selleks, et rahvustevahelisi küsimusi käsitleda ja suurendada usaldust kogukondade vahel ja selles mõttes ohvridi raamist, raamkokkuleppe ülevaatamine peab ühele poole saama. heanaaberlikud suhted on riigi jaoks samuti äärmiselt olulised. nime küsimuse lahendamine on endiselt prioriteediks ja riik on ka Euroopa pretsedenditu põgenike ja rändekriisi esiliinis ja komisjon on jätkuvalt pühendunud sellele, et aidata selle väljakutse puhul riiki. ma ootan tänast debatti, suur aitäh! ja nüüd me jõuame fraktsioonide sõnavõttudeni selleks, et käsitleda Makedoonia eduraportit kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. kaheks minutiks annan sõna ALDE fraktsioonile ja härra Vaigile konkreetselt. spoštovani predsedujoči, ministrica Draga Žanin. lugupeetud juhataja, lugupeetud minister äh,, armas Žanin äh,, volinik Haan, ma tahaksin kohe alguses öelda, et äh, sooviksin tänada teid äh, lahkete sõnade eest äh, meie koostöö aadressil. ja ma pean ütlema, et äh, et meil oli tõesti väga meeldiv koostöö. me võtame vastu Makedoonia resolutsiooni e, e, e, ja sellel kriitilisel ajal on kolleegid esitanud kolmsada muudatusettepanekut. Makedoonia on liiga kaua olnud kandidaatriigina Euroopa Liidu uksel, aga praegu äh, Äh, on Makedoonia silmitsi äh, tuhandete pagulastega oma piiridel, kes soovivad Balkani marsruuti kasutades Euroopa Liitu jõuda, kuna parasjagu hakatakse piire sulgema. viiendal juunil äh, hakkavad toimuma valitsused, valimised loodetavasti lõpetavad need poliitilise kriisi ja kui aeg on piisavalt kaugele jõudnud, siis tuleb komisjon välja ettepanekuga avada läbirääkimised äh, samadel tingimustel nagu senistes laien-, seniste laienemiste puhul. Makedoonia suurel määral täidab õigustikuga seotud nõudmisi, seal on majanduskasv üsna tugev, neil on heanaaberlikud suhted ja ja Makedoonia töötab selle nimel, et parandada suhteid Kreeka ja Bulgaariaga ning me oleme välja toonud äh, need mured, mis seonduvad pealtkuulamise afääriga ja Hiina äh, kokkuleppe kohaselt äh, on loodud mehhanism selleks, et tuua valgust sellesse afääri ning loodetavasti jõutakse poliitiliste parteide vahel äh, ka kokkuleppele, jõutakse kokkuleppele härra Haaniga, loodaks, jõutakse kokkuleppele ka kõigi teistega. Äh, lugupeetud kolleegid, Makedoonia jaoks on tulnud äh, aeg teha uus samm Euro-Atlandi integratsiooni teel ja minu fraktsioon ALDE toetab seda, mul on väga kahju, et me saime ainult äh, kaks minutit selle raporti jaoks, see ei ole tõesti aus. Teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimus, seda soovib esitada proua Vosenberg, kas te olete nõus vastama? Teil on kolmkümmend sekundit, proua Vosenberg, oma küsimuse esitamiseks aitäh, härra juhataja, kallid kolleegid, ma kuulasin seda väga tähelepanelikult, mida teie, härra Vaigel, ütlesite Füürumi kohta, kas te teate, et sinna praegu püstitatakse eh, piiritõkkeid, kasutatakse pisaragaasi ja et seal on tegemist humanitaarkriisiga. kas te tõesti leiate, et Füürumi selline lähenemine nii keerulises Euroopa olukorras on õigustatud ja kas me ei peaks seda mitte arvestama liikumisläbi, liitumisläbirääkimiste käigus selle riigiga? Teil on kolmkümmend sekundit vastamiseks. kahjuks ma ei kuulnud äh, seda küsimust äh, tehnilistel põhjustel, aga ma arvan, mida te arvasite. tõepoolest, tegemist on suure probleemiga väikese riigi jaoks, kes peab tegelema äh, sellise üüratu probleemiga oma piiridel. ma arvan, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Liit peavad toetama Makedooniat äh, piiriprobleemi haldamisel, kui see oli teie küsimus, millele ma nüüd üritasin vastata. aitäh järgmise kõnelejana saab Rahvapartei fraktsiooni nimel sõna minutiks sõna härra Kelam. suur aitäh, äh, härra juhataja, proua minister, härra volinik, tahaksin tänada raportööri härra Vaiglit tema konstruktiivse ja kaasava lähenemise eest ja ka pingutuste eest positiivselt tasakaalustada äärmiselt keerukat küsimust. Makedoonia on tõesti olnud Euroopa Liidu kandidaatriik Eh, nüüd juba kümme aastat eh, ja on peet-, teda on peetud kõige kaugemale jõudnud kandidaadiks, eh, mis puudutab tema vastavust Akiile, aga ametlike liitumisläbirääkimiste alustamist on nõukogu aastaid blokeerinud. nüüd see raport puudutab peamiselt seda, et on vaja saavutada stabiilsuse töö, koostöö erinevate poliitiliste jõudude vahel seal, sest et vastastikune austamine ja põhivabadusest kinnipidamine, kaasa arvatud pressivabadusest kinnipidamine, need on vajalikud selleks, et saavutada usaldusväärne õigusriigi ühiskond ja samal ajal see, et äh, need, kes valimistel kaotavad, boikoteerivad parlamenti, see ei ole kuidagi vastavuses funktsioneeriva demokraatiaga ja tuleb kahjuks riigile. uutel valimistel on võtmetähtsus meie kõigi jaoks ja me pöördume kõigi osapoolte poole, et nad peaksid äh, kinni pidama saavutatud kokkuleppest, aitäh! aitäh. aga nüüd saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna härra Howard. olin enne raportöör ja nüüd olen nii variraportöör kui parlamendi vahendaja selle riigi jaoks ja ma olen endiselt väga pühendunud sellele, et nad liituksid Euroopa Liiduga ja sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni nimel on mul olnud väga hea meel äh, Äh, liituda oma ALDE ja EPP kolleegidega, et panna kõrvale meie omavahelised erimeelsused, et julgustada parteisid Skopjas tegema sama aga käimas on tõsine poliitiline kriis, kus Euroopa pühendust ei ole äh, Äh, see ei ole küsimuse all, aga selle riigi demokraatlik pühendumus on kindlasti küsimuse all ja seetõttu on oluline, et me saadame väga selged sõnumid. nagu härra Haan on täna pärastlõunal korranud, siis Euroopa Komisjon on teinud positiivse soovituse alustada Euroopa Liidu liitumisläbirääkimisi, aga need sõltuvad sellest, et täielikult rakendatakse Äh, juba saavutatud esialgne parteidevaheline kokkulepe, mida me aitasime läbi rääkida. ülemkogu on teda toetanud oma nõukogu järel, detsembri järeldustes ja homme see parlament seisab kindlalt nende selja taga ja ütleb, et pidage kinni oma demokraatiast või see positiivne soovitus võetakse tagasi. ja pärast äh, läbirääkimisi, kus me olime eelmisel nädalal kaasatud, kus juhtiv partei väidab, et nad ei ole enne valimisi mingisuguseid meediareforme lubanud, äh, Äh, siis äh, vahendajatena selgete sõnumitega Euroopa Liidult ja USA suursaadikult ütlesime me, et need, äh, selline asi ei olnud mingisuguse kokkuleppe osa ja Hollandi eesistuja, ma tänulikult kuulsin, kordas seda üle ka täna pärastlõunal. nõukogu ja komisjoni positsioon, mida parlament homme täielikult toetab, on see, et progress peab jätkuma kiireloomuliste reformidega ja ma näen, et Äh, komisjon on siin öelnud, et, et siin on olnud teatav tagasiminek ja ka eriprokurör, kes huulib äh, uur, neid tõsiseid äh, poliitikute vastu esitatud kriminaalsüüdistusi, on öelnud, et ta ei ole saanud seda täielikku koostööd, mida tal on vaja selle riigi kohtusüsteemilt ja homsel hääletusel me kordame me üle, et talle peab antama täielik pädevus ja autonoomia selleks, et oma tööd teha mina ja minu fraktsioon ei liitu nendega, kes kasutavad asjaolu, et see riik on põgenikekriisi keskmes selleks, et seda riiki rünnata. me nõuame, et Skopjaga oldaks solidaarne, et äh, et olla sama solidaarne, nagu kõik riigid vajavad selleks, et korralikult lahendada seda küsimust, aga täna peame me saatma siiski range sõnumi, et poliitikud ei täida hetkel veel oma kohustusi ja et ei ole mitte mingisuguseid alternatiive nende sellisele tegevusele range sõnum mitte Makedoonia inimeste vastu, aga nende inimeste jaoks, nende inimeste demokraatia jaoks, nende inimeste parema, riigi parema tuleviku jaoks, meil on kindlasti see, mida need inimesed soovivad ja Makedoonia poliitikud peavad näitama, et ka nemad seda soovivad. aitäh, härra Howard. Teile on sinise kaardi küsimus, proua Sakorafa soovib seda esitada. kas te olete sellega nõus? palun, proua Sakorafa, teil on kolmkümmend sekundit küsimuse esitamiseks. Äh, suur aitäh. resolutsioonis on punkt, mis ütleb, et parlament ja nõukogu on nõus sellega, et äh, algatatakse liitumisläbirääkimisi ainult juhul, kui juuni-juuli kokkulepped viiakse täies mahus ellu ja kui määratletakse reformide prioriteedid, ma kas te lugesite seda punkti, see on teie muudatusettepanek. siis me viitame ka järeldustes punktile kolmkümmend kaheksa, kus on öeldud, et asi on selles, et läbirääkimisi algatada. kuulge, andke andeks, siin pole mingit punkti selle kohta, et kas oleme nõus või mitte jah, ma jään nende sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekute pool, äh, taha, aga ütlen seda oma sõpradele, et meie sõbrad Skopjes ei saa äh, leppimist kuidagi kasutada ettekäändena, et mitte reforme teha, aga ma olen nõus meie Kreeka sõpradega, et saavutage progressi samuti selles nime küsimuses teie oma riigi, nende riigi ja Euroopa huvides. aitäh. ja nüüd saab minutiks sõna ETSR fraktsiooni nimel kolleeg Tšambatski. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, me peaksime tänama härra Vaigelit selle raporti ettevalmistamise eest. mina olen bulgaarlane ja ma olen ECR fraktsiooni liige. me toetame Makedoonia liikmelisuse mõtet, aga riike hinnatakse nende saavutuste alusel ja on ka ajakava liitumise jaoks. Makedoonias on kriis ja varem saavutatuga võrreldes on äh, olukord halvenenud, meediakanaleid on tsenseeritud, äh, Bulgaaria vähemuse õigusi rikutakse regulaarselt, ei ole mingeid, äh, mingit kahtlust, et Makedoonia nime küsimus tuleks lahendada. Makedoonia äh, Ähm, võimud peaksid üritama lahendada kodanike probleeme, nii et neil oleks äh, kõik äh, vabadused ja õigused, ei tohiks kasutada ära ajalugu, ei tohiks äh, kasutada vihakõnet. praegu on väga oluline heanaaberlike suhete parandamine, see peaks käima käsikäes reformidega. Teil on sinise kaardi küsimus, kolleeg Shani soovib seda esitada. härra Shani, te saate oma küsimuse esitada, kolmkümmend sekundit. aitäh. kallis kolleeg, te olete naaberriigist ja te räägite pidevalt Makedooniast teised nimetavad seda riiki Füüromiks. kas te arvate, et nime all Füüromiga, nimega Füürom saab Euroopa Liidu liige ja kuidas seda nime siis kasutatakse? lugupeetud kolleeg, Bulgaaria oli esimene riik, kes tunnustas Makedoonia iseseisvust selle nimega. me teame väga hästi, et mõned kolleegid ei ole sellega nõus, et me peaksime ütlema endise Jugoslaavia Makedoonia vabariik ja nii edasi, aga minu riik tunnustas Makedooniat Makedoonia nimega, nii et mina kasutan äh, seda nime. aitäh! siinkohal tahaksin ma kasutada koosoleku juhatuse võimalus sellel ja viidata sellele, mida härra president äh, täna juba ka rõhutas, mida rõhutas ta oma kirjas üheksateistkümnendast veebruarist kaks tuhat kuusteist. Particular attention to use for all diplomatic, political and administrative et äh, kõikidel diplomaatilistel, poliitilistel, administratiivsetel eesmärkidel oleks kasutada nime Fürom, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud selle riigi nimi. kuue fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Sakorafa, palun. Teil ei ole mikrofoni. kallid kolleegid, möödunud aasta seiduraporti põhjal öö, äh, jäi mul äh, mulje, et äh, parlament ja nõukogu kuidagi premeerivad nagu tagasisuunalist arengut selles riigis. seda kinnitavad äh, mitmed asjaolud, sest siin on mitmesuguseid puudujääke, süsteemseid puudujääke selle riigi juhtimises. kui me räägime nüüd aga juuni-juuli kokkuleppest, siis selle sisu öö, on olematu ja kõik need muud kriteeriumid, Stockholmi kriteeriumid, õigusriik, justiitssüsteemi sõltumatus, massiteabevahendite sõltumatus ja nii edasi, ausalt öeldes nõuab väga tugevat fantaasiat, et väita, et see riik läheneb Euroopa riigi mm, akiile. siin äh, rikutakse rahvusvahelise kokkuleppeid, kallid inimesed, minge ometi Rumeeniasse, siis te näete, kui usalt-, kuidas see usaldusväärne, väärselt ennast see riik Rumeenias ülal peab. kui me räägime nüüd Füüromist ja Makedooniast, see on lahtine, lahendamata rahvusvaheline teema ja nüüd tuleks see lahendada ÜRO egiidi all, nagu on selles ka juba kokku lepitud see aitab kaasa heanaaberlike suhete parandamisel ja see on äärmiselt oluline, on oluline assotsiatsiooni menetlus, see aitab kaasa ka regionaalse olukorra normaliseerumisele ja rahule selles piirkonnas. jah, ma ütlen, et tulemused, mis siiani on Makedoonias saavutatud, on tõeliselt kurvad ja äh, koosoleku juhataja annab sõna pooleteiseks minutiks kolleeg Mešeritšile. aitäh, härra juhataja, lugupeetud minister, lugupeetud volinik, nagu tavaliselt on raportöör teinud ära suurepärase töö ja temaga koostööd teha oli väga meeldiv, nagu tavaliselt resolutsioon on tõesti äh, väga selgesõnaline ja see väärib kogu koja tuge. ma võiksin väga pikalt rääkida sellest, kui oluline on juuni-juuli kokkulepet ellu viia, kui oluline on viia läbi olulisi refo-, vajalikke reforme, kuidas kõik poliitikas osalejad peavad vastutust kandma, kuidas tuleb teha koostööd endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi huvides ja Makedoonia rahva huvides ja see oleks kõik väga õige. aga ma tahaksin rõhutada seda, et meie, Euroopa Liit, meie kanname ka vastutust kõige selle eest ja see ei puuduta mitte ainult nime küsimust, nime küsimus on ainult üks nendest probleemidest, aga mitte ainus. nõukogu olulisus, kui juttu on sellest, et räägitakse äh, pikalt äh, euro-, üle, euroopalikust lahendusest äh, pagulaskriisile, see on tõesti väga oluline, et et vaja on nii-öelda äh, seedimisperioodi enne uut laienemist, see on samuti üks äh, asjaoludest, mis on andnud panuse sellesse olukorda. et äh, me praegu riskime seda, et me kaotame kogu Lääne-Balkani piirkonna, me kaotame päev-päevalt seda piirkonda ja me lubame selle, seda, et see piirkond eh, langeb järjest suuremasse kaosesse ja ajalugu õpetab meile, et tegemist on halva mõttega. suur aitäh ja nüüd EFD fraktsiooni nimel kolleeg Korrao. aitäh, härra juhataja. kahe tuhande 2000 neljanda aasta märtsis algas eh, Makedoonia eh, liitumisprotsess, sellel on olnud korduvalt tagasilööke, kuivõrd eh, demokraatliku arengu teele on erinevad poliitilised fraktsioonid suuri takistusi veeretanud. nüüd meil on oluline, et Makedoonia tuua tagasi Euroopa Liiduga liitumise teele kuidas toimub meediareform, kuidas toimib vaba meedia, nii et valitsus ei saaks seda oma surve alla panna, eh, kuidas võideldakse tõepoolest erinevatel kõikidel tasanditel korruptsiooni vastu, mm, kuidas edeneb eriprokuröri uurimine sidevahendite pealtkuulamisküsimuses selleks, et tõepoolest tuuakse päevavalgele õiged süüdlased ja olulised on äh, ka, et toimuksid vabad valimised, et need annaksid demokraatliku ja õiglase tulemuse. on oluline luua Makedooniale tingimused, et nad äh, suudaksid areneda demokraatlikuks riigiks, kellega on mõõl-, mõnus koos töötada. aitäh! ja nüüd kolleeg B. Euroopa Parlamendis koostatakse järjepanu ühesuguseid raporteid. Äh, laieneda soovib Euroopa Liit rõhutab alati kahte nõudmist, mis tunduvad olevat olulisemad kui teised, kui tegemist on uute äh, riikide vastuvõtmisega. esiteks NATO-sse kuulumine, mille olemasolu ei ole enam õigustatud pärast Varssavi pakti laialeminekut ning äh, sooküsimuste ideoloogia edendamine koos kaasnevate kommunitaristlike nõudmistega. artiklis kakskümmend kaks resolutsioonis nõutakse niinimetatud äh, Euroopa Liidu mudeli järgnemist, äh, mis puudutab äh, diskrimineerimist seksuaalse orientatsiooni ja sooidentiteedi alusel. tegemist on ebamäärase kontseptsiooniga, mis võimaldab ilmselgelt segaste ideoloogiliste, segaste ideoloogiate totrusi ähm, õigustada. Need kinnismõtted aga ei võimalda teile näha te tegelikke probleeme. Te räägite romidest, keda te soovite näha kõikjal, välja arvatud oma maamajade aedades, aga te ei räägi Makedoonia albaanlastest, nendest, kes on äh, vähemuseks, mille arv järjest suureneb ja kelle nõudmised ohustavad riigi stabiilsust, eriti pärast Kosovo ise välja kuulutatud iseseisvust. ning tegemist on endise Serbia territooriumiga, kus Makedoonia albaanlased eelmise aasta mais ja juunis äh, meeleavaldusi vägivaldselt toime panid. Äh, meid kõiki puudutab rändekriis ja seetõttu ma tervitan Makedoonia ametivõimude poolt võetud viimaseid meetmeid, teid ning äh, minnes Visegradi tippkohtumisele näitas president Ivanov, et ta usaldab rohkem Budapesti äh, võimukandjaid kui Brüsseli bürokraate, kui tegemist on immigratsiooni äh, piiramisega Euroopas. aitäh ja minutiks saab sõna kolleeg Tsarjanopoulos, tema on fraktsioonilise kuuluvuseta Füürom, see on ametlik nimi ja seda äh, on ka raportis kajastatud, kuid mitte igas kohas õigesti. jutt on olukorrast Lääne-Balkani geostrateegilisest investeeringutest äh, selles piirkonnas ja ka seda, selle edendamist Venemaa huvides. kas te tõesti olete mõelnud ikkagi sellest, kuidas me peaksime käsitlema äh, selle riigi nime, selle nime kasutuselevõtt, see tõi endaga kaasa ju sõja, millel osalesid muuhulgas NATO üksused. minu, see tõi kaasa piiride sulgemise ja praeguseks öö, on see kaasa toonud endaga põgenikekriisi Kreeka, Makedoonia piiril. me taastoodame kriisi, me taastoodame seda nime toetust Makedoonia kasutades me äh, vähendame kreeklaste suveräänseid õigusi, mis tähendab seda, et Balkanist kuuleb ta-, kuluneb taas uus püssirohutünn. aitäh ja nüüd härra Preeda minutiks. Äh, äh, aitäh, me kõik ju teame, et komisjon kasutas Eh, ei kasutanud möödunud aastases aruandes sõna edu raport. võib-olla polnud see kõigi meelest öö, ähm, kõige õigem, aga tegelikult Makedoonia puhul öö, äh, ei olegi mingist edust rääkida, me võime siin, või oleme sunnitud rääkima lausa tagasiminekust Makedoonia poliitiline kiht eh, edendavad boikoti ja radikalismi. seda edendavad ka mõned meie kolleegid. poliitiline kultuur on arenemisjärgus, lihtsalt puudub ka valmisolek dialoogi üldse alustada, mistõttu on Makedoonia läbi elanud ühe poliitilise kriisi teise järel kogu poliitiline kiht peab aga tegutsema praeguses olukorras väga vastutustundlikult. me olime väga pettunud. mul on veel kolmkümmend sekundit, ütleb härra Breda. sotsialistid äh, käitusid ju samuti suhteliselt vastutustundeliselt, praegu räägivad kaks kõnelejat kor-, korraga, teie aeg on möödas, ütleb härra juhataja, härra Breda väidab, et mul on aega. ma ei saa aru, miks mul ei lasta üle aja rääkida. Te räägite kauem kui üle aja, kui teist eelnevad kõnelejad, ütleb härra juhataja. ja nüüd räägivad taas kaks kõnelejat korraga. härra Breda, ma pean teie käest kõnevõimaluse ära võtma Te peate aktsepteerima koosoleku juhataja otsust. ma andsin teile peaaegu ühe minuti lisaks, ütleb härra koosoleku juhataja. ja nüüd härra Nilsson. Herr ordförande, 2015 visade tydligt att landet står inför enormt stora... Aitäh, härra juhataja. Ja riik seisab tõeliste väljakutsete eest on suured probleemid opositsiooniga ja need läbirääkimised opositsiooniga juunis-juulis olid erakordselt olulised, aga nüüd peaks tõepoolest jõutama selleni, et see kõik ka ellu viiakse, et viidaks ellu riigis vajaminevad reformid ja teha seda nii, et riik saab toimida demokraatlikult, kuid lakkavalt puuduvad, kuid endiselt puuduvad äh, eeldused õiglaste valimiste läbiviimiseks, puudub äh, meediavabadus, ajakirjandusvabadus, aga see tegelikult kujutab endast stabiilse olukorra kujunemise eeldus selles riigis ja on mitmeid puudusi. poliitilise kriisi käigus on öö, riik jõudnud öö, järjekordse poliitilise keerdkäiguni, kuivõrd tegemist on suure hulga põgenikega Makedoonia-Kreeka piiril. nüüd on vaja pingutada ka selle kriisiga toimetulemiseks minu arvates on oluline, et jõupingutused äh, tehtaks, sest ainult sel juhul õigustavad ennast selle aasta juunis toimuvad eel, ennetähtaegsed parlamendivalimised. härra Marias, äh, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariik äh, nüüd sulges piirid, see tähendab, aga Idomeenis on väga palju pagulasi ning sellega rikutakse rahvusvahelist õigust, muuhulgas äh, Genfi äh, konventsiooni aastast viis, tuhat üheksasada viiskümmend üks, äh, seda on ka ÜRO välja öelnud. härra Haan, ma ei näinud teie poolt mitte mit-, midagi, ähm, mis oleks võimaldanud Makedoonial seda käitumist korrigeerida Mm, Makedoonia isegi rikkus äh, Kreeka territoriaalset äh, äh, puutumatust, Kreeka territooriumil kasutati pisargaasi selleks, et pagulasi tagasi tõrjuda Äh, selleks, et nad ei äh, jõuaks nende häbiväärsete äh, varadeni. Te peate kasutama endise Jugoslaavia Makedoonia vabariiki, mitte lihtsalt Makedooniat. selline kasutusviis on ekslik, sellega te rikute ÜRO otsuseid, vaja on kasutada nimekuju endise Jugoslaavia Makedoonia vabariik, ma olen täiesti Makedoonia Euroopa Liiduga liitumise vastu. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Jakovtšitš predsjedavajući želim prije svega zahvaliti. aitäh äh, härra juhataja tahaksin tänada meie kolleege ja tunnustada neid selle suurepärase töö eest, mida nad teevad selleks, et stabiliseerida Balkani piirkonda ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariiki. ma tahaks äh, innustada kolleege nii Kreekas kui Makedoonias et nad üritaksid leida ühist keelt, äh, kui tegemist on erinevate probleemidega, mida arutatakse. Äh, Aadria Liidu algatuse raportöörina tahaksin ma öelda, et ma toetan selle raporti sisu, see on Makedoonia jaoks äh, väga oluline, et Makedoonia liituks äh, Aadria Liidu strateegiaga, see on võimalus meile aidata seda riiki, mis väga vajab meie abi. härra Haan, palun tehke kõik, mis võimalik selleks, et viisteist tuhat inimest Kreeka ja Makedoonia piiril saaksid abi, et meil õnnestuks olukord lahendada, sest tõesti see olukord ei tohi niimoodi jätkuda. aitäh ja nüüd saab sõna härra Kaaver üheks minutiks. aitäh, härra juhataja, nagu me kõik oleme kuulnud eh, siin debati käigus, siis eh, Makedoonia nimi on olnud diplomaatiline peavalu pärast Jugoslaavia lagunemist, siin on väga sügavuti asetev vastuolu Euroopa Liidus kandidaatriigiga, kes soovib saada Euroopa Liidu liikmeks, peab eh, Makedoonia olema vastavuses ühtse välis- ja julgeolekupoliitikuga minu riik valmistub otsustama, kas ta jätkab Euroopa Liidu liikmena ja me kuuleme juba, üks argument jäämiseks on see, et kuidagi see äh, välisjulgeolekupoliitika tugevdab Briti välispoliitikat, hoolimata sellest, et meil on püsiv koht ÜRO Julgeolekunõukogus ja me oleme NATO liikmed, aga see Makedoonia nime küsimus rõhutab täpselt seda, kuidas Euroopa Liit kuidagi ei võimenda liikmesriikide välispoliitikat, vaid on sõltumatu jõud, millel on omaenda loogika ja mis on mõnikord vastuolus nende liikmesriikidega, nende oma eesmärkidega härra juhataja, Euroopa Liit diskrediteerib Briti välispoliitika Gibraltaril, toetades Hispaaniat Gibraltari inimeste vastu, kuigi tegemist on loomulikult Euroopa Liidu kodanikega. ja Ühendkuningriiki ei kohelda kuidagi teistmoodi ja meid ei hakata ka kunagi koht-, kohtlema teistmoodi, kui me anname komisjonile äh, vabad käed, kui me otsustame jääda Euroopa Liidu liikmeteks juunis. aitäh, härra Carver, härra Tänakil on teile sinise kaardi küsimus, olete nõus? härra Tänak, teil on kolmkümmend sekundit küsimuse esitamiseks. härra Carver, te tõstatasite Gibraltari küsimuse, mis loomulikult ei ole selle debati osaks. kui toimub Brexit, siis millist mõjujõudu oleks Ühendkuningriigil Madridi valitsuse vastu selleks, et Gibraltarile ja Hispaania piir jääks avatuks? miks on niimoodi, et peaaegu kõik Gibraltari inimesed hääletavad selle poolt, et Euroopa Liitu jääda ja mitte ükski peaaegu nendest ei hääletanud teie partei poolt viimatel Euroopa valimistel, nad teavad täiesti hästi, et see, et britid jääksid Euroopa Liitu, on ainuke moodus, moodus, kuidas Hispaania on kohustatud seda piiri avatud hoidma. palun kommenteerige. härra Tänak, ükspäev te saate aru, et Euroopa Liit ei ole vastuseks kõigele see on see silmakirjalikkus siin, meil on üks reegel Hispaania jaoks, tema territooriumite puhul Marokos ja täiesti hoopis teine reegel Briti territooriumi Gibraltari suhtes. kas see ainult ei rõhuta, kuivõrd silmakirjalik on see koht? meil on organisa-, teised rahvusvahelised organisatsioonid, ÜRO Julgeolekunõukogu, seal me oleme püsiv liige ja ma arvan, et meil on tunduvalt parem olukord Briti huvide eest seista, Briti kodanike huvide eest seista, kaasa arvatud eh, Gibraltari territooriumi omadest, kui me eh, saavutame oma kaha ülemaailmse kauplemis, kauplemisriigina ja pöörame oma selja sellele demokraatia häbipunktile. aitäh! Neil on ju kahekümne kolmanda juunini aega seda kõike arutada ja nüüd äh, fraktsioonilise kuuluvuseta kolleeg Epitideias. aitäh, härra juhataja, härra Vaigli dokument on ametlik dokument, aga väga sageli räägitakse seal muudkui Makedooniast. see on ausalt öeldes selle riigi nime vale kasutamine ja ausalt öeldes muudab kreeklased väga tundlikuks. Äh, siin räägitakse sellest, paljudest puudusest, aga demokraatia eh, puudulikkusest ei räägita, kogu aeg seal lükatakse edasi erakorralisi valimisi, aga kui need valimised peaksidki aset leidma, siis kus me peaksime teadma, kas need on demokraatlikud või mitte. selles riigis lokkab korruptsioon, siin ei ole pressivabadust, eh, õigussüsteem ei toimi, eh, eriprokuröril takendatakse tege-, tegutsemast lisaks sellele rikub Füürom kandidaatriigi, kandidaatriigi ette seatud reegleid, see on kandidaatriik, kes solvab oma naabreid juba ajaloos, osutas ta selle nime kasuks, mis mõttes me peaksime niisuguse riigiga äh, kes sissejuhatavalt naabritest lugu ei pea üldse mingeid läbirääkimisi alustama. ta on endale ka omastanud territooriumi, see ei ole tegelikult kunagi olnud Füürumi territoorium. aitäh ja nüüd annab eesistuja sõna härra Kukanile. aitäh, härra juhataja ja väga siirad tänud Ivo Vaiglile selle raporti eest. Makedoonia on keerulises olukorras poliitiline kriis ei ole veel möödas ja koos rändevoogudega rõhutab seda, kuivõrd tundlik on olukord selles riigis. ma usun tõsiselt, et see riik vajab meie tuge ja toetust Euroopa integratsiooniprotsess on endiselt võtmetähtsusega selle riigi tulevikku silmas pidades, me peame jätkuvalt suhtlema ja aitama riigil tugevdada demokraatlikkust ja poliitilist stabiilsust. selleks, et asjadega edasi minna, peame me nägema, et viimase aasta poliitiliste kokkulepete täielikku rakendamist, kaasa arvatud hästi ettevalmistatud vabasid ja õiglasi valimisi juunis, seda, et rakendataks kiireloomuliste reformide prioriteedid. kahetsusväärne on, et Makedoonia on oodanud ja endiselt ootab seda, et äh, läbirääkimised äh, avatakse, seda juba rohkem kui seitse aastat. nüüd silmitsi nende väljakutsetega peab ta tugevdama oma katseid selleks, et, pingutusi selleks, et Euroopa Liidu teele jõuda ja me peaksime aitama. aitäh, härra Pikula, minut kolegi vajglu na objektivnom prikazu zaista turbulentne godine za makedoniju. s jedne strane sadraj naih rasprava se ponavlja iste preporuke o otvaranju pregovora prijepori oko imena bez konkretnog napretka ali se s druge strane naalost politika situacija u zemlji postupno pogoravala. zato i pozdravljam dogovor vlasti i oporbe härra pitsula kas te võiksite palun peatuda kuna ei ole tõlget inglise keelde? kas tõlge nüüd toimib, küsib juhataja. ja paneme nüüd kellaajale nulli ja palun alustage algusest. tahaksin õnnitleda härra Vaiglit äh, objektiivse ülevaate eest äh, tormilisest aastast Füüromis. samad äh, soovitused, mis on antud läbirääkimiste avamise kohta, ettepanek nime küsimuse kohta ilma konkreetsete sammudeta edasi, aga poliitiline olukord halveneb ja seetõttu ma tervitan Brini kokkulepet valitsuse ja opositsiooni vahel pärast seda, kui meie kolleegid seda vahendasid. status quo'd ähm, võib äh, suurendada probleeme selles riigis, aga need võivad muutuda ka kroonilisteks ja laieneda. on vaja eriabi põgenikekriisi puhul, sest et Makedoonia on esirinnas. Makedoonia on väike mitmerahvuseline riik millel on tõsised eh, sisepoliitilised probleemid ja keeruline eh, geopoliitiline eh, olukord, ebaseaduslikud pealtkuulamised, on ähvardatud ajakirjanikke, on olnud korruptsioon ja see tähendab seda, et ühiskond on sügavati lõhe, sügavalt lõhenenud, puudub poliitiline dialoog ja edasine reformidega venitamine võib süvendada usalduse puudumist ja seada ohtu selle riigi Euroopa perspektiivi härra Kristoforul on teile sinise kaardi küsimus, palun. ma kuulasin seda, minu meelest on erakordselt traagiline, et Euroopa Parlament, kes peaks olema demokraatia ja õigluse kehastused, sinises olukorras ei arvestata ÜRO otsused. on ju olemas riigi nimetus Füürom ja on kolleege, kes muudkui korrutavad Makedoonia ja Makedoonia. meil tuleb ometi arvestama eh, sellega, eh, mida püüdis teha Tiito pärast teist maailmasõda. aga meie kuidagi nagu püüame Euroopa Parlamendi nimel eh, rakendada puht Kreeka nimetust. Makedoonias on Kreeka ajalugu, Kreeka kultuur ja me tahaksime tõepoolest saavutada seda, et lõpetaks niisuguse nimega, muidu me jõuame tagasi Tiito aegadesse. härra juhataja, kallis kolleeg, ma tõesti saan aru teie tundlikkusest selles küsimuses, aga ma ütleksin siiski, et rahvus vahelises dialoogis tunnustatakse Makedooniat selle nime all, mis on Makedoonia enda põhiseaduses ja ka selle nime all, mida teie kasutate, ehk siis Füürom. minu riik, Horvaatia Vabariik, tunnustas Makedooniat vastavalt selle konstitutsioonilisele nimele, sõltumatult sellest, kuidas on teie tunded selle koha pealt, jätkan mina selle nime kasutamist ja ma loodan, et osapooled Skopjas saavutavad kokkuleppe selles küsimuses. aitäh ja nüüd kolleeg Tšarnetski, minut. härra juhataja, daamid ja härrad, tahaksin tänada härra Vaiglit suurepärase raporti eest. ka mina hindan seda, mida teeb härra Haan, mis puudutab seda järk-järgulist, üsna aeglast, paratamatult Euroopa Liidu laienemist. mina toetan laienemist, mina leian, et Makedoonia või siis jah, hea küll, Fürom, kasutame siis seda nime et Füürom on osa Euroopa tsivilisatsioonist ja äh, Skopje koht, et öelda seda neutraalsemalt, on Euroopa Liidus ja mulle ei meeldiks äh, et mulle meeldib äh, see, kui demokraatia probleeme Füüromis kasutatakse ettekäändena, et aeglustada Skopje liitumist Euroopa Liiduga ma arvan, et need Euroopa-meelsed pingutused, mida see riik teeb, neid peaks toetama. aitäh ja nüüd min-, minutiks kolleeg McAllister. aitäh, härra juhataja, kallid kolleegid, ma usun, et kolm punkti on olulised selleks, et äh, Füürom jällegi õigele rajale saada esiteks, kõik poliitilised parteid peavad täitma oma vastutust ja rakendama täielikult kõiki oma kohustusi jätkusuutlikult. teiseks, riik peab ette valmistama eh, varased parlamendivalimised ja tagama ka, et valimisprotseduurid oleksid õiglased ja ausad. ja kolmandaks, võitlus korruptsiooniga peab jätkuma objektiivselt ja otsustavalt. Füürom vajab meie toetust Euroopa Parlamendis, loodetavasti see resolutsioon annab olulise panuse selleks, et see riik jääks oma Euroopa teele erilised tänud lähevad raportöörile Ivo Vaiglile. aitäh ja minutiks saab sõna kolleeg Frantsulika. daamid ja härrad äh,, märgin ära Makedoonia parlamendi otsuse kahekümne kolmandast veebruarist luua, panna paika uus kuupäev, et pidada varased parlamendivalimised, et see on nüüd viiendal juunil aastal kaks tuhat kuusteist. asjaolu, et ei olnud mitte mingisugust konsensust opositsiooniparteiga, on väga kahetsusväärne ja esindab äh, kaduma läinud poliitilist võimalust, meediareformid, parteidevahelised äh, läbirääkimised, nendega saab nüüd venitada pärast, äh, kuni ajani pärast valimisi. usun tõsiselt, et kõik poliitilised parteid Makedoonias peaksid pingutama selle nimel, et luua tingimused usaldusväärseteks varasteks valimisteks ja et kõikide parteide kokkulepe jääb oluliseks selleks, et täita kõiki Brežino kokkuleppe elemente. ja sisuline progress kiireloomuliste reformi prioriteetide puhul on vajalik, kahepoolsed küsimused Kreeka ja Bulgaariaga ei pea, neid ei tohiks kasutada selleks, et takistada Euroopa Liidu ja NATO liitumisprotsessi, nendega peaks käituma konstruktiivselt nii varakult kui võimalik selle protsessi vältel. arvesse tuleb võtta ÜRO põhimõtteid ja Euroopa Liidu põhimõtteid, aitäh! härra Frunzulika, teile on üks siinekaart. selle esitab äh, teile kolleeg Spirakis. palun, kolleeg Spirakis. suur aitäh, härra juhataja püüan vastata kolmekümne sekundi jooksul, ma kuulasin äärmiselt tähelepanelikult ja teie rääkisite bilateraalselt küsimustest ja bilateraalsetest erimeelsustest. pärast seda, kui piirideta reporterid püüavad kaitsta meediavabadust äh, Makedoonia, siis on tegemist sellega, et nad on toonud välja, et pressivabaduse seisukohalt on Makedoonia Euroopas viimasel ja maailmas saja seitsmeteistkümnendal kohal. kas teile, äh, kallis kolleeg, ei tundu, et riik, kes äh, sel määral rikub pressivabadust, saab olla Euroopa Liidu liikme kandidaat? loomulikult peab Makedoonia vastavuses olema kõikide taotlustega kõikides sellistes küsimustes loomulikult ja kogu aeg, aga samal ajal me ei tohi jätta kõiki neid riike Lääne-Balkanil halli alasse. on väga vajalik samm-sammult integreerida kõik need riigid Euroopa Liitu ja NATO-sse, kui me tahame kindlustada selle organisatsiooni tulevikku, Euroopa Liidu tulevikku. see on väga oluline meie kõigi jaoks, aitäh! ka mina tänan teid südamest ja annan minutiks sõna kolleeg Tšännakile. Äh, härra juhataja, Makedoonia on väike maismaariik, äh, kus on sisemised poliitilised pinged ja kindlasti saaks ta riigina äh, tugevat kasu tulevasest euroatlantilisest integratsioonist ja minu arvamust jagatakse, Montenegro tahab saavutada oma liikmelisust Euroopa Liidus selleks, et edasi minna, et oma majandust edasi arendada. me peame tugevalt toetama Makedoonia kandidaadi staatust, paluma liikmesriike, kellel on muresid, leida viise, kuidas leida lahendusi ja kompromisse, eriti mis puudutab äh, selle nime küsimust. jätkuvas rändekriisis on Makedoonia tohutu surve all ja nüüd on juunis tulemas ka valimised nii et kõik need asjad on äärmiselt delikaatsed, eriti arvestades äh, rahvustevahelisi suhteid, mis on selles väikses riigis alati olnud tundlikud. liitumisläbirääkijad Makedooniast, neid on venitatud juba liiga kaua ja me ei tohiks äh, enam aega raisata, et äh, alustada veel ühte pikka protsessi nagu samal ajal kui selle riigi Lääne-Balkani naabrid liiguvad edasi, ei taha ma jõuda tulevikus sellisesse punkti, kus Makedoonia on ikka endiselt ainult kandidaatriik, ümbritsetuna riikidest, mis on kõik Euroopa Liidus, aitäh aitäh, härra Tšännok, teile on sinise kaardi küsimus. selle soovib esitada kolleeg Plenkovitš, kavatsete vastata? härra Plenkovitš, kolmkümmend sekundit küsimuse esitamiseks. aitäh, härra juhataja, härra Tännok Te mainisite, et teie toetate Makedoonia liitumist Euroopa Liiduga, et avataks liitumisläbirääkimised. arvestades teie raporteid Montenegro kohta ja selle riigi liikmelisuse kohta NATO-s, siis eh, mida arvate teie, kas komisjon on andnud piisavalt rahasid selleks, et lahendada see keeruline olukord Makedoonia ja Kreeka piiril, mis eh, eh, iga hetk eskaleerub? kolmkümmend sekundit, palun, härra Tänak see teema ei ole otseselt küll seotud Montenegroga, kus ma olen raportöör, Montenegrol ei ole neid piirisurveid, mis on Makedoonial loomulikult. ma arvan, et selline summa nagu seitsesada miljonit eurot vist on see summa, ma ei mäleta, ma ei ole selles vastavas komisjonis, aga selline summa on määratletud abina Äh, Makedoonia loomulikult on äh, suure surve all, arvestades, et piir suleti, aga mina olen arvamusel, et ei ole võimalik äh, võtta vastu piiramatu hulk sisserändajaid, peab saavutama kokkuleppe, vaatame seda kokkulepet, mis meil oli Türgiga, loodame, lood-, et see on tõhus ja aeglustab seda voogu ja ma loodan, et Lääne-Balkan saab hakkama äh,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 meine vorredner haben die probleme schon benannt korruption mangelnde medienfreiheit mangelnde qualität des. mu eelkõnelejad juba ütlesid korruptsioon ajakirjandusvabadus ja muud demokraatlikud puudused neid probleeme saab selgitada selle riigi probleeme aga see ei vabanda makedooniat mm, kui kui me räägime põgenikekriisist siis praktiliselt kõik põgenikud, kes on Euroopasse saabunud, on tulnud üle Makedoonia. Skopje on tulnud selle asjaga toime, muuhulgas tänu Euroopa Liidu abile eh, viisil, mis vastas tõepoolest Euroopa standarditele. räägin oma kogemusest, et läbisin korduvalt ka ise selle rändetee ja kõigepealt ma tahaksin alla kriipsutada kodan-, elanikkonna tohutut abivalmidust, sõltumata põgenike konfessionaalsest kuuluvusest. teiseks tuleb arvestada sellega, et ka sellel rändeteel tegutsevad eh, inimsmungeldaja panded ja eh, see eh, takistab normaalset protsessi, väga sageli räägiti ka vägivaldsetest olukordadest, piiridest, kokkupõrgetest ja kuritegevusest. ausalt öeldes peaksid kõik järele mõtlema selle äh, üle, kas tõesti äh, Balkani rändetee sulgemisel tuleks Makedoonial anda täita põhiline roll. palun, härra Peeterle, ütleb ära juhataja. aitäh, ma tahaksin tunnustada kolleeg Ivo Vaigelit äh, vastutustundliku töö eest ja et ta on väga hästi aru saanud, millised on võtmetähtsusega küsimused. eelmise aasta poliitilised arengud näitasid, et Makedoonia Füürumi Euroopa perspektiiv ei sõltu mitte üksnes reformide läbiviimisest ja Euroopa tahtmisest, vaid reformide läbiviimisest sisemise, sisepoliitilised arengud esimest korda on siin nüüd esimest korda tingimuseks ainult siis, kui tõesti korralikult äh, rakendatakse otsuseid, on võimalik äh, taastada liitumisprotsessi usaldusväärsus, äh, parandada olukorda selles kandidaatriigis. ma tahaksin juhtida tähelepanu selle piirkonna edusammudele teel Euroopasse Euroopa ülesehitustöö ei ole ähm, täielik ilma Lääne-Balkani riikideta, ütleb härra Kovatšev. ma räägin probleemidest, mis on palju vanemad. ma rõhutan, et viha kõne ei tohiks enam kuuluda õpikutesse ja need, kes äh, ütlevad, et nad on bulgaarlased, neid ei tohiks takistada selliste äh, ajalooliste sündmuste tähistamises, tähistamisel on olulised mõlema riigi jaoks. sellised sündmused on kordunud ja ma tõesti olen üllatunud, et miks on nii palju usaldamatust, miks ei ole sellest ähm, üle saadud. üks näide Dmitro Tarevi Bulgaaria kirjaniku ähm, pojapoeg äh, ütles, et Skopjes äh, äh, avaldati kaks tema vanaisa raamatut, rikuti autoriõigusi ja äh, ja öeldi, et tegemist on Makedoonia kirjanikuga. kui Makedoonia soovib liituda Euroopa Liiduga praegustes rasketes oludes, siis loodetavasti saadakse üle mineviku halbadest äh, tavadest kolegi vajglu na izvjeu i zahvaljujem mu na prihvaanju mojih amandmana vezanih uz lanstvo makedonije u nato u i otvaranje pregovora s europskom unijom. potpuno se slaem s njim. mis puudutab makedoonia liikmelisust natos ja liitumisläbirääkimiste avamist euroopa liiduga siis ma usun, et äh, Makedoonia on kandidaatriik, kes on kõige kaugemale jõudnud oma seadusandluse ühtlustamisega AK-ga ja seepärast ei ole aus hoida teda üle kümne aasta nii-öelda ooteruumis. ma kutsun üles nõukogu kiirendama liitumisläbirääkimisi ja kahepoolselt lahendama probleeme, mis on. ma tunnen ka muret seepärast, et äh, eelmise aasta kokkulepet äh, valimiste kohta Makedoonias ei ole austatud ja ei ole hea idee edasi lükata valimisi eh, nende soovil, kes sooviksid valitseda ilma valimisteta. Eh, Makedoonial on väga oluline loll, roll eh, rändekriisi ohjamisel, seepärast peab teda toetama. Euroopa Liit vajab Makedooniat, Makedoonia vajab Euroopa Liitu ja seepärast kutsun üle saama läbirääkimisi Makedooniaga. suur tänu tahaksin kõigepealt äh, õnn-, tunnustada härra Vaiglit suurepärase raporti eest. volinik Haan, ma tahaksin äh, teilt küsida tegelikult kahte asja. esiteks äh, äh, leidkem mehhanismid, mis aitavad äh, parandada äh, Euroopa Liidu Makedoonia delegatsiooni Eh, suutlikkust. Eh, Makedoonia kaotas seitsekümmend miljonit eurot, süsteem on tsentraliseeritud, eh, lepingutele peab alla kirjutama delegatsioon, sellist probleemi peaks tulevikus vältima. teine asi, mida ma tahan öelda, puudutab seitsmekümne miljoni edastamist Makedooniale, et nad saaks seda kasutada rändekriisi ohjamiseks. see riik on pidanud investeerima palju oma piiride haldamisse ja ka äh, migrantide vastuvõtmisse, seitsekümmend miljonit äh, kaduma läinud raha on nende jaoks suur summa, paluksin ka arvestada, et äh, kõik kriteeriumid, mida Makedoonia peab täitma, neid peavad täitma ka teised riigid ja nemad on tunduvalt kiiremini seda teinud. suur tänu, sellega oleme jõudnud äh, käesoleva aruteluga ühele poole ja läheme edasi vaba mikrofoni sessiooni juurde. kaheksa parlamendiliiget on sõna soovinud praktiliselt kõikidest fraktsioonidest. ma aktsepteerin kõiki kaheksat kõnelejat, aga tõesti pidage kinni kõneajast üks minut igaühe kohta. suur tänu minu äh, poolt samuti tunnustus kolleeg Vaiglale suurepärase raporti eest. olukorras, kus Euroopa Liidul on probleem põgenikekriisiga, on Makedoonia osutunud äh, usaldusväärseks partneriks, vaatamata raskele siseolukorrale, vaatamata valimistele, on nad äh, pidanud Schengeni reeglitest kinni rohkemgi kui Schengenisse kuuluvad liikmesriigid. nii et äh, komisjoni teatised sarnanevad aastast aastasse, need on stabiilsed, Makedoonia jaoks on viimane aeg alustada liitumisläbirääkimisi, nii et kutsun nõukogu üles seda tegema. härra Kaputa, palun. suur tänu Makedooniaga seoses on palju vastuolusid, äh, seoses ajakirjandusvabadusega, inimõigustest kinnipidamisega, on palju rahvustevahelisi pingeid ja see ei aita kaasa rändalasele koostööle. on äh, palju naisi ja lapsi, piirid on suletud äh, okastraadiga, ainult vähesed pääsevad läbi ja paljud leia, paljude passid konfiskeeritakse Kreeka ametivõimude poolt, neil on tarvis abi Euroopa poolt, aga nad ei saa seda. integratsiooni tegelikult äh, on raske toetada selliste riikide integratsiooniprotsessi, kes ei ole teinud strateegilisi otsuseid põhilistes küsimustes. aitäh, härra Ketšuk. а заради гражданските общества на тези млади демокрации. за съжаление днес македония е опасно разделена а тази политическа криза много бързо може да подкопае. ja see võib õõnestada neid riike, aga me ei tohiks äh, unustada, et äh, pagulaste voo küsimuse saab lahendada vaid ühiselt äh, Euroopa politsei tohiks äh, unustada strateegilisi otsuseid ja soovitust ja alustada läbirääkimisi on just selles suunas, me tahaksime, et äh, riigis toimuksid õiglased valimised ja tuleb meelde tuletada, et äh, valitsus peab teenima rahva huve, ka vähemuste huve. ainult siis on võimalik taastada usaldus institutsioonide vastu ja viia läbi vajalikud reformid Äh, suur tänu, härra Kristofonos. suur tänu. komisjoni edu aruanne Makedoonia kohta mis puudutab aastast kaks tuhat viisteist, on tõeliselt äh, silmi avav. Makedoonial on olnud kümme aastat kandidaatriigi staatus ning selle aja jooksul ei ole probleeme, suuri probleeme olnud me vaatame selles raportist territooriumit, mis, millel on piir Kreekaga. ja Skopje linna puudutavaid küsimusi, seda, et seal on monumendid, mis kuuluvad kultuuripärandi, Kreeka kultuuri ja ajaloolise pärandi hulka kahjuks ei räägita siin piisavalt sellest, et valitsus on Makedoonias piiranud äh, sõnavabadust. tegelikult ei ole ju tingimused täidetud ning Makedoonia ei ole teinud kõike, mida temalt oodatakse. aitäh, härra Soldes, üks minut suur tänu, lugupeetud äh, kolleeg härra Vaigel, suur aitäh teile kogu selle energia eest, mida te kasutasite seda raportit koostades. tegemist on suurepärase dokumendiga. Makedoonia on olnud nii-öelda ooteruumis ja seal on ta viibinud nüüdseks üle kümne aasta. Makedooniale on määratud eriline koht liikmelisust, äh, oma liikmelisuse ootamisel, kui me võrdleme Makedooniat teiste Lääne-Balkani riikidega, mis ka on kandidaatriigid. kindlasti peab Makedoonia täitma veel mitmeid ülesandeid, aga praegu seisab tema ees väljakutsena ka pagulaskriis ning Makedoonia on näidanud, et ta on suuteline kandma suurt äh, osa sellest koormast, äh, selle riigi suurust arvestades on see eriti raske koorem. Euroopa Liit peaks omalt poolt ka asuma tegutsema ning äh, komisjon peaks Makedooniat vaatama uue pilguga. ühelt poolt oleme me ju valmis äh, läbi sõrmede vaatama Türgi puudustele, kuid Makedoonia puhul me kahjuks seda ei taha teha. suur tänu. ma tänan äh, samuti raportööri selle raporti eest, tegemist on äh, suurepärase tööga siin ei püüta maha salata neid tõsiseid Makedoonia ees veel seisavad kuid samas kiidetakse Makedooniat saavutatud edu eest. Makedoonia peab paljud reformid jõulisemalt ellu rakendama. näiteks justiitsreform ja kohtuasutusi puudutav ei saa ju olla selektiivne. on ka selge, et Makedoonias on endiselt probleeme korruptsiooniga. ja lisaks on veel pressivabaduse küsimus. see tähendab seda, et Makedoonial on kõvasti arenemisruumi. me oleme rääkinud paljudest Balkani riikidest aga me ei saa ju sundida Makedooniat olema kõigi teiste riikide lapsehoidjaks ning panema neile süüks seda, mis tegelikult on ka meie enda ülesanne, eriti seoses Kreekaga me ei saa Kreekalt äh, nõuda, nagu me ei saa Makedoonialt nõuda võimatut, ei saa me ka Kreekalt ja Itaalialt nõuda, et äh, just nemad äh, peaksid pagulaskriisiga üksi toime tulema ning seda ei saa nõuda ka, ka Makedoonialt. suur tänu! me peame endalt Makedoonia raportit lugedes küsima, mida me kandidaatriigilt üldse ootame. me ootame, et ta austaks Kopenhaageni kriteeriumeid ja Euroopa Liidu olemasolevat õigust et riigis oleks tõeline võimude lahusus, et austataks põhivabadusi ja vähemuste õigusi, et valitseks pressivabadus Makedoonia on viimane nii-öelda euroopalik riik, kellele me need tingimused esitame kas me võime aga selle kõrval, mida me nõuame Makedoonialt, aktsepteerida Türgi nõudmisi meie suhtes? kui me seda teeme, siis me ju ütleme, et erinevad, et kolmandad riigid on erinevad. Makedoonia puhul on meil ka eriline piiripoliitika, mis tegelikult ei vasta euroopalikule otsustusprotsessile üldiselt Makedoonial on kahtlemata veel pikk maa minna, enne kui ta saab eh, ennast pidada euroopalikuks demokraatlikuks riigiks ja alles siis avame me talle Euroopa ukse. ja nüüd saab viimasena vaba mikrofoni voorus sõna härra Boltšek. lugupeetud juhataja ma ei tahaks, et kahepoolsed küsimused hakkaksid liitumisläbirääkimisi blokeerima. seetõttu ma kõigepealt õnnitlen härra Vaiglit tema raporti nimel, tema raporti eest ning ütlen, et endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia on tegelikult jäänud meie ootustele alla ta peab äh, oma tööd tegema kiiremini, reformid tuleb viia läbi kiiremini ja alles siis saab Makedoonia oodata, et me toetaksime tema võimalikku liitumist. kolleegid on juba tõstatanud mitmeid küsimusi, need küsimused on täiesti asjakohased. me ei saa öelda, et Makedoonia vajab meie abi, me saame öelda, et reformid äh, tuleb läbi viia ning samas tahaksin rõhutada, et ma kuulun Makedoonia sõprade rühma suur tänu ja nüüd saab komisjoni nimel täna volinik, palun. Äh, auväärne minister, auväärsed saadikud, suur tänu selle arutelu eest. eriti tahaksin tänada neid, kes terve arutelu jooksul ka saalis olid endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia poliitilised juhid peavad nüüd astuma õigeid samme selleks, et riik jõuaks uuesti Euro-Atlandi teele. meie oleme saatnud välja selge signaali. on vaja täielikult ellu rakendada poliitiline kokkulepe ning läbi viia vajalikke reforme, mida valitsus on lubanud teha. järgmiseks peavad poliitilised juhid näitama üles poliitilist tahet ja võtma tarvitusele vajalikke meetmeid korraldama ka korrektsed valimised viiendal juunil. kokkuleppe kohaselt peaks valimised olema võtmesammuks reformiprotsessis. valimised peaks taastama kodanike usu valimisprotsessi ning viima riigi välja poliitilisest kriisist. meie toetame neid ning jälgime ka edasist progressi. riigil ei ole aega kaotada eriti pidades silmas ka seda, mida täna siin öeldi mainisin ka ise korduvalt põgenikevoogusid. seetõttu ma arvan, et riigi poliitiline juhtkond peaks ka sellele küsimusele keskenduma. ma kinnitan, et Euroopa Liit toetab seda riiki nii nõu kui jõuga. aga loomulikult peab kõik põhinema konkreetsel vajaduste hinna äh, analüüsil, me ei saa lihtsalt raha iga küsimuse, küsimise peale välja andma. see vajadus peab olema tõestatav ning siis, nagu varem juba on tehtud, võib raha ka eraldada. poliitiline kriis peaks riigi huvides lõppude lõpuks lõppema. seda vajavad ja nõuavad ka kodanikud. ma loodan ka teie koja toetusele, kui me saadame välja ühtse sõnumi sellele riigile ning tahaksin öelda kõiki neid, kes siin kritiseerisid, et ja rääkisid riigi demograafilisest arengust. jah, teil on õigus, ma olen teiega nõus, aga me peaksime ka mõistma seda, et Euroopa Liidu jaoks meie enda huvi silmas pidades on kõige parem pidada läbirääkimisi nii, et ka puudujääkidega seal tegeletakse. me saame eriti survet avaldada siis, kui läbirääkimised avatakse ning kui läbirääkimisi peetakse. nagu võib näha, siis survet ei saa avaldada me eriti pärast liitumist. niisiis, seda tuleb silmas pidada, kui me räägime selle riigi edasisest arengust ning ma loodan ka tulevikus teie toetusele, suur tänu mitte ainult tänase arutelu eest, vaid ka teie pühendumise eest sellele teemale. aitäh, härra volinik. nõukogu nimel saab nüüd sõna proua Hennis Plachard, endine meie kolleeg siin parlamendis. suur tänu. tahaksin kõigepealt uuesti teid, härra Vaigel, tänada, samuti härra Kukanit ja härra Hauitit teie suurepärase töö eest. nõukogu peab väga tähtsaks seda, et liigutakse edasi endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia küsimuses, aga endiselt oleme me ka mures, pidades silmas väga habrast poliitilist olukorda siseriiklikult. meil on vaja konstruktiivset dia-, dialoogi, tuleb kaasata kõik poliitilised osapooled eelkõige peamised erakonnad. komisjon on endise Jugoslaavia vabariigi Makedooniaga liitumisläbirääkimiste avamisel seadnud tingimuseks, et juuni-juuli äh, kokkuleppe äh, punktid kõik ellu rakendatakse ning reformi, prioriteetsed reformid samuti. rõhutaksin uuesti, pärast Äh, äh, uus hinnang tuleb anda pärast parlamendivalimisi ning seda nõukogu ka teeb. nagu ma juba ütlesin, sõltub kõik endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia poliitilisest juhtkonnast. ning mul oli meeldiv kuulda, et suurem osa nõustub sellise lähenemisega. teist. me endiselt loodame ka, et Euroopa Parlament toetab meid, kui me kutsume endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia juhtkonda koostööd tegema heas usus ning viima riiki uuesti reformide teele. suur tänu, härra president! aitäh! meil on selle teema kohta ka üks resolutsiooni ettepanek,